tükki ka paika pandud. niisiis tahaksin kõiki tänada ja ma loodan, et see raport saab tõesti tugeva toetuse. aitäh, see arutelu on nüüd läbi ja hääletus toimub täna keskpäeval. jätkame järgmise päevakorrapunktiga, see puudutab kolmandaid riike, kelle kodanikul peab Euroopa Liidu välispiiride ületamisel olema viisa. raportöör Konsu Keegra. raportöör saab sõna, palun. aitäh. me oleme ära käinud pika tee, sellest saadik oleme selle dokumendiga tegelenud. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid kolleege, variraportööre, kes osalesid selle dokumendi sündimisel, tahaksin tänada ka komisjoni, kes oli valmis kompromissideks, tahaksin tänada äh, nõukogu, nii Poolat kui eesistujariigid, kuni Leedu eesistumiseni välja. loomulikult tahaksin ma tänada ka erinevaid parlamendi teenistusi, iseäranis kodanike vabaduse komisjoni töötajaid. meil oli eh, kaheksa kolmepoolset kohtumit, kaheksa istungit eh, variraportööride vahel, ka mitmed tehnilise asja poole te,, asja tehnilise poolega tegelevad küsimusi arutasime, see näitab, et need kõik asjad olid väga keerulised. loomulikult oli väga keeruline jõuda konsensusele erinevate parteide vahel mina ALDE fraktsiooni esindajana suutsin välja töötada Iirimaa eesistumise ajal kompromissettepaneku. tahaksin kõiki tänada arvamuste ees, sellepärast et ka siis, kui need arvamused olid väga erinevad, rikastasid need igal juhul selle teema käsitlemist. iseäranis tahaksin tänada komisjoni, tänada, kuid ma oleksin muidugi lootnud, et terves reas küsimuses oleksime leidnud konsensuse, kuid ma tahaksin tänada selle valmisoleku eest, selle tundliku asjasse suhtumise eest, et me nüüd täna saame siin sellise, seda dokumenti arutada. selles dokumendis tugevdatakse Euroopa Liidu viisapoliitikat, see muutub solidaarsemaks, õiglasemaks, meie riikide kodanike õigusi kaitstakse paremini. see oli tegelikult väga raske väljakutse, eh, niisugusele lahenduseni ei jõudnud, kuid me püüdsime leida arukat vastust sellele, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu kodanikke võrdselt kohelda see oli tegelikult sageli ka paras spagaat äh, viisa äh, andmise ja Euroopa Liidu välisteenistuse, väliste-, kolmandate riikidega edendatava poliitikate vahel meil oli väga äh, mitmeid erinevaid viisavorme, viisa nendele, kes on, osalevad näiteks Donau laevanduses, kes on mere, mere teenindavad laevu, on Äh, põgenikud ja nii edasi. meil oli vaja äh, lahendada ka terve rida vastastikuse äh, küsimusi, meil oli vaja tõepoolest tagada vastastikuse mehhanism, mis lahendaks iga päev tekkivaid arvukaid probleeme. meil oli vaja leida mehhanism, mis oleks solidaarne ja tõhus selleks, et äh, Euroopa äh, välispoliitilisi huve kahjustamata oleksime me suutelised kohtlema kõiki oma kodanikke võrdselt Eh, seda enam, et eh, sõlmitavad kokkulepped kolmandate riikidega võivad omakorda olukorda muuta, sellepärast tuli meil leida lahendus miljonitele kodanikele, poolakatele või rumeenlastele meil oli vaja öö, eh, leida lahendus, mis ei tekitaks konfrontatsiooni kolmandate riikidega me teame, et siinkohal on terve rida horisontaalseid seni lahendamata küsimusi. kuid me pidime äärmiselt spetsiifilist küsimust tõepoolest väga äh, täpselt lahendama selleks, et äh, selles ei jääks juriidilise tõlgendamise võimalusi. oli oluline tagada selline kaitsemehhanism, äh, mis toimiks ja mis ka leiaks toetust. praegu ma võin öelda, et säärase vastastikuse mehhanismi lahendus on leidnud põhimõttelist toetust kõikides selle koja fraktsioonides. ma tahaksin meenutada, et, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me kehtestasime terve rida põhimõtteid äh, eh, austus kodanike õiguste vastu, silma äh,, vajadus eh, pidada kinni Euroopa Liidu välishuvidest äh,, ja nii edasi ja nii edasi, nüüd kaheaastase töö tulemusena seisame me aga silmitsi selle dokumendiga, suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik. suur tänu, härra juhataja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud. Euroopa Komisjon on väga hästi teadlik sellest, kui delikaatne on äh, see dokument ja eriti, kui olulised on need kaks mehhanismi, millest ähm, see parandus räägib, äh, peatamine ja vastastikus, need on väga olulised selleks, et äh, tagada ühtse viisapoliitika usaldusväärsus ja ühtsus ja solidaarsus liikmesriikide vahel. Euroopa Komisjon on väsimatult koostööd teinud eesistujate ja parlamendiga selleks, et jõuda kompromissini, mis oleks õiguslikult pidav äh, ja eh, mehhanismid oleksid toimivad. ma tahaksin eriti tänada härra Karastameirat selle eest, et eh, ta on suutnud kokkuleppele jõuda eh, läbirääkimiste jooksul, mis olid väga keerulised, aga mm, nende läbirääkimiste ajal on alati koostöövaim kehtinud komisjoni äh, nõukogu, parlamendi raportööri ja variraportööride vahel. mul on väga hea meel, et me oleme suutnud ähm, kokkuleppele jõuda nendes muudatustes. Need kaks elementi, mis on väga olulised selles ettepanekus, oleks, ole, on olulised selleks, et äh, meil oleks selline viisast äh, vabastuse andmise süsteem, mis, äh, mida ei oleks võimalik kuritarvitada, aga mida meie kolmandate riikide kolleegid hindaksid me tahame kindlasti tagada seda, et viisavabastus äh, läbirääkimised äh, saaksid jätkuda äh, ja et kui mõnele kolmanda riigi kodanikule viisavabastus antakse, siis ei ole tegemist riigipõhise või regionaal, regioonipõhise Äh, menetlusega ja siis on peatamise äh, võimalus siin meile väga äh, hea võimalus probleemide korral see süsteem peatada. see lisab usaldusväärsust meie viisavabastussüsteemide suhtes. aga ma tahaksin äh, öelda ka seda, et tänase kompromissi osas äh, on komisjon kõhkleval seisukohal. vaatamata sellele rahulolule kokkuleppe saavutamise üle äh, on pettunud komisjon vastastikuse mehhanismi jaoks valitud Äh, mehhanismi osas. me sellist, sellisel kujul seda praegu heaks kiita ei saa, sellepärast et meil on tõsiseid kõhklusi selle õiguspärasuse ja tõhususe osas, paari sõnaga kommenteeriksin. põhimõtteliselt äh, rakendusmeetmeid ja delegeeritud õigusakte ei saa kasutada ühe otsuse jaoks, on võimalik äh, neid paralleelselt kasutusele võtta kui need puudutavad ühte ja sedasama seadusandlikku teksti, aga erinevate mehhanismide osas. aga see niimoodi praegu ei ole kompromissi kohaselt äh, kahe aasta jooksul igasugused otsustus langetatakse rakendusaktiga, aga kahe aasta pärast siis mindakse üle delegeeritud õigusaktidele ja seda komisjon ei saa äh, sallida veelgi enam, selle meetme iseloom ei näe üldse ette delegeeritud õigusakti kasutamist, vastastikuse mehhanism puudutab konkreetset riiki, kelle kodanikel ei ole vaja viisat Euroopasse sisenemisel, mis aga samas äh, on pannud ühele või mitmele Euroopa Liidu liikmesriigile kohustuse äh, viisat taotleda see tähendab seda, et ajutiselt antakse erand siis määrusest äh, selle konkreetse kolmanda riigi jaoks. see on konkreetne eriolukord, see ei puuduta äh, see ei too endaga kaasa seda, mida nõuab alusleping delegeeritud õigusaktidelt, et see on kohaldatav kõigile ühtlaselt ja läheb vastu ka poliitilisele eesmärgile tõhusama vastastikuse printsiibi osas. praegune kompromiss ei ole tõhus lahendus, sellepärast et esimese kahe aasta jooksul saab komisjon võtta vastu ainult rakendusotsuse peatada viisavabastus teatud kolmanda riigi kodanike teatud kriteer-, elanikkonnagruppidele, näiteks nagu diplomaadid või teenistuspassi kandjad ja seega enne neljapäeva hääl-, neljapäevast hääletust ja äh, enne seda, kui reageerib nõukogu, on mul vaja komisjoni nimel öelda siin ametlikult järgmist. Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendis ja nõukogus äh, vastu võetud komisjoni ettepanekut muuta viiesaja kolmekümne üheksandat äh, määrust kahe tuhande esimesest aastast, mille eesmärgiks on viis, ühtse viisasüsteemi usaldusväärsuse tõstmine ja solidaarsuse tagamine liikmesriikide vahel. komisjon on aga komisjon aga kahjatseb seda, et seda, mis puudutab ümbersõnastatud vastastikuse põhimõtet, siis see uuesti sõnastus, sõnastatud versioon ei vasta artiklitele kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks Euroopa Liidu toimimislepingutes. Euroopa Komisjon seega jätab endale õiguse ära kasutada aluslepingu poolt pakutavaid lahendusi selleks, et äh, Euroopa Kohus seda punkti selgitaks. suur tänu, juhataja. suur tänu, härra volinik. ja nüüd läheme äh, fraktsioonide esindajate juurde ja esimene saab sõna Rahvapartei nimel äh, kolleeg Veronique Mathieu. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid ma tahaksin täna soojalt äh, tänada kolleeg Demerat. Äh, ta ütles äh, ka, et see dokument on kaks ja pool aastat läbirääkimistel olnud ja väga suuri jõupingutusi on vaja olnud teha selle reformi saavutamiseks ja see on nüüd saavutatud, vaatamata sellele, et läbirääkimiste käigus väga palju seisukohti vahetati. see raportöör annab meile võimaluse paremini hallata meie viisapoliitikat. seni ei olnud meil piisavalt relvi selleks, et reageerida Äh, kolmanda riigi viisavabastuse korral äh, probleemidele ja nende kiirele arengule. seda sellepärast, et me pidime reageerima ühtselt äh, ja isegi siis, kui see kolmas riik nõudis viisat osadest, osade liikmesriikide kodanikelt, kuigi me nendelt seda ei nõudnud. tegemist oli nüüd uus poliitika eh, kinnitab meie ühtset eesmärki ja meie piiripoliitika muutub ühtlasemaks. meil on nüüd võimalus ka viisavabastus peatada kolmandale riigile, me saame seda teha kiiresti, kui eh, selle riigi kodanikud eh, tulevad illegaalselt Euroopa territooriumile ja see on oluline osa ka meie asüülisüsteemist, me ei pea olema naiivsed Äh, selline viisavabastuse peatmine aga tegelikult lühiajaliselt vist toob kaasa äh, selle, et ebaseadusega tuleb riiki järjest rohkem ja rohkem inimesi, me peame kaitsma oma kodanikke. viisavabadus on õigus, mille me anname mõnedele liikmesriikidele, see on, sellega kaasneb ainult kohus, sellega kaasneb kohustusi, mitte ainult õiguseid. palutakse kõnelejal rääkida aeglasemalt natukene aeglasemalt, sellepärast et muidu tõlgid ei jõua uus reform annab meile võimaluse oma viisapoliitikat õiglasemaks muuta, suur tänu! suur tänu! ja nüüd sotsialistide nimel annaksin sõna proua Fajonile. sulle, Kersti. aitäh! mina olen väga pettunud, et me peame täna sellest raportist rääkima, sest Euroopa Liidu tulevane viisapoliitika puhul peame meie loobuma oma kaasarääkimise õigusest ja see tegelikult on väga halb, sest et me räägime siin ju kodanike vabast liikumisest. ma ei mõista, miks see nii on. raportöör, kellega ma töötasin küll suurepäraselt äh, koos loobus viimasel hetke delegeeritud õigusaktist, mis tegelikult oleks Euroopa Parlamendi pädevuses olukorras, kui tuleks ajutiselt viisavabaduse peatada see tähendab siis seda, et see on nüüd nagu mingi poliitiline meetod selleks, et Euroopa tasandil midagi kehtestada, et siis sisepoliitiliselt skoorida. ma leian, et me ei ohut-, ohusta sellega mitte ainult viisapoliitika tulevikku, vaid ka naabruspoliitika tulevikku, kus te teate, millal ja missugustel asjaoludel võidakse äkki ajutiselt äh, ühepoolselt eh, viisavabadus lõpetada või see uuesti, eh, viisakohustus uuesti kehtestada näiteks Balkani riikidel. no andke andeks eh, kuidas me saame edasi tegutseda, kui me ei säilita neid demokraatlikke võimalusi, mis meil kui kõrgel kojal on? ma leian, et me ei saa oma pädevusest loobuda. miks me ei e, taotle delegeeritud õigusakti, millele viitas ka härra volinik? me oleme öö, öö, saanud ka teada, et komisjonil on väga vastukäivad, e, vastukäiv suhtumine e, võimaliku Euroopa Kohtu hinnangusse, samuti tahaksin ma öelda, et Äh, siiani kehtib ju äh, Tšehhoslovakkia, Tšehhi Vabariigi kodanikele kohustus äh, Kanadasse sisesõidule viisa taodelda, selles osas ei ole kahe viimase Äh, mitte midagi äh, juhtunud, kas tegelikult äh, me ei saaks siis nüüd toimida nii, et Euroopa Liidu kõikidesse liikmesriikidesse, kes kuuluvad Schengeni aladesse, keht-, kehtestatakse nüüd viisakohustus Kanada kodanikele? vaevalt küll kallid kolleegid, ma kutsun teid üles selle raporti vastu hääletama, selleks et teises lugemises äh, me võiksime taastada ja kaitsta Euroopa Liidu pädevust, pädevust, mille Euroopa Parlament sai äh, Lissaboni lepingutega, sest tegemist on dokumendiga, mis puudutab kõiki meie äh, kodanikke, see puudutab meie kodanike põhivabadusi, see puudutab meie kodanike vaba liikumist Euroopa Liidus seetõttu ei äh, saa me sugugi seda dokumenti toetada. dokument, mis meile on esitatud, on halb, see on halb meie kodanikele, see on halb meie eh, suhetele välisriikidega, see on halb meie eh, suhetele meie naabritega ja neljapäeval, kui toimub selle dokumendi üle hääletamine ja kui me selle vastu ei hääleta, siis me e, ei saa edasi liikuda ja ähvardame selle lahendusega meie kodanike vaba liikumist, suur aitäh! ja nüüd e, proua Vikström ALDE eest, palun! vabandust, proua Vikström, sellepärast et tõstetud on sinine kaart härra Obermeier on palunud nimelt äh, härra proua Fajonilt lisaküsimust, nii et proua Vikström, moment äh, teile veel ja proua Fajon, kas te võtate küsimuse vastu? jah, ja kui, siis härra Obermeier, nüüd on sõna teil. Äh, aitäh, ma lubaksin esitada küsimuse kodanikele, kes teatud määral on puudutatud Lääne-Balkani avanemisest. Te rääkisite Lääne-Balkani avamisest, viisade liberaliseerimisest, poliitika liberaliseerimisest ja nii edasi, mind küll huvitaks, äh, kui me oleme, võtame arvesse neid arenguid, mis on toimunud minu kodumaal Austrias, siis kuidas te suhtute sellesse, et meie kodumaad külastama saabunud e, Balkani kodanikud saabusid küll meile, aga pärast nad ei sõitnud enam riigist välja. kas te kujutate endale ette, mida niisugused arengud tegelikult reaalselt meie elanikkonna jaoks tähendavad, niisugused massilised saabumised? kallis kolleeg Obermeier ma saan teile nüüd ka konkreetselt vastata, minu andmed on väga täpsed, ma olen lugenud Frontexi viimast aruannet. Teil on õnn, et te tulete riigist, kus on kõige vähem sellega probleeme. Teil on suurepärased, suurepärane süsteem ja need kõik, kes äh, tulevad kõik need Lääne-Balkani riigid, äh, kes on äh, Äh, Euroopa Liidu kandidaatriigid on tegelikult kunagi äh, teie äh, riigi osa olnud, kuid sealt, nendest riikidest, Euroopa Liidu liikmesriikidesse liikuvate isikute hulk on järjest vähenenud Äh, ja kui teil on sellega ka probleeme, siis te peaksite leidma ka siinkohal lahendusi, te peaksite neid otsima ja te peaksite need ka leidma. jutt on ju meie naabritest ja nende, meie naabrite jaoks on see väga oluline, sest selle taga seisavad paljude inimeste elulood. suur aitäh, proua Vikström, palun! suur tänu, härra juhataja! tegemist on äärmiselt olulise raportiga, sellepärast et siin on sees turvaklausel, mille kohaselt siis on viisavabastus võimalik peatada kolmandate riikide kodanikele, kui üks meie liikmesriikidest satub suurenenud surve alla Äh, asüülitaotlejate poolt, mis ei ole siis põhjendatud, kui need asu-, asüülitaotlused. aga ma ütles, ütleksin, et vaatamata kõigele peaksime me siiski toetama viisavabastust. vastastikuse põhimõte on selle eesmärgil vastu võetud ja me suurendame niimoodi solidaarsust oma liikmesriikide vahel ja saadame samas välja väga selge sõnumi välismaailmale selle kohta, et kõik liikmesriigid peavad olema võrdselt koheldud viisavabastuse osas. ALDE fraktsioon tahaks, et me hääletaksime sellel nädalal ja ei kasutaks ära arutelu äh, Ähm, delegeeritud õigusaktide osas äh, selleks, et sellele kokkuleppele vastu hääletada, sellepärast et väga palju tööd on ära tehtud selle ettepaneku osas ja hea kompromiss on saavutatud. solidaarsust tuleb tõsta ja me peame seda solidaarsust äh, üles näitama ülejäänud maailma suhtes. suur tänu teile! suur tänu ja nüüd äh, saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Štanoka kolmeks minutiks suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, kallid kolleegid. kõigepealt lubage mul tänada meie raportööri härra Dias de Meirat väga viljaka koostöö alalhoidmise eest sellel väga pikal teel, nii nagu te ka ise ütlesite. kaks ja pool aastat kestis kogu see asi. ja suur tänu ka teie isiklike jõupingutuste eest äh, selleks, et Euroopa Parlamendi seisukohta säilitada ja seda ka Kodanikevabaduste komisjon siis äh, heaks kiitis, aga kahjuks läbirääkimiste tulemused ei ole väga positiivsed. roheliste EFA fraktsiooni nime äh, po, öö, osas osalt on saavutatud edasiminekut vastastikuse küsimuses. Teil on ilmselt meeles esialgne muudatusettepanek, mille esitas Al-, Aleksander Alvaro, kellele ma soovin head paranemist ja mida toetas äh, üsna mitu meie fraktsiooni ja teisedki variraportöörid, kes siin saalis istuvad. see muudatusettepanek tõi, tegi pea et autonoomse, äh, vabandust, automaatseks selle, et äh, kehtestatakse viisakohustus nendele riikidele, kes meie vastu viisakohustuse äh, seavad, aga seda ei võetud vastu. nõukogu on aga valmis nüüd siis kahefaasilise süsteemiga, kus siis lõpuks komisjonil on kohustus vastastikus äh, rakendada. kõneleja ütleb, et volinik Barnier, me saame teie mm, rahuloluga, rahulolust küll aru, aga äh, oleme siiski mures. ja nüüd see kokkulepe äh, äh, ajutise peatamise osas Roheliste fraktsioon ei ole nõus, et asüülitaotluste arvu tõus võiks olla viisavabastuse peatamise põhjuseks või kriteeriumiks. positiivses nimekirjas olevat vaid riike ei tohiks karistada selle eest, et nende riigi kodanikud kasutavad üksikisiku õigust asüüli taotleda, isegi kui selleks ei ole head põhjust. veelgi enam, kui meid toet-, me ei toeta seda kriteeriumi ja oleme veendunud, et seda kindlasti ei tohiks teha läbi rakendusakti. kui viisa öö, alaline kehtestamine on kaas öö, menetluse alla minev küsimus, siis peaks meil olema midagi öelda parlamendina ka ajutise peatamise osas ja seega delegeeritud õigusakt äh, oleks see, millega meie äh, õigused on tagatud. seda kõike arvestades, siis ei saa meie fraktsioon toetada kokkulepet esimesel lugemisel. aitäh. kuue kolleeg Ernst, palun. aitäh daamid ja härrad, selle määrusega muutub Euroopa Liidu viisapoliitika iseloom, mida ma selle all silmas pean? viisapoliitika muutub väljapressimisinstrumendiks eeskätt Lääne-Balkani kodanike suhtes aga meie jaoks on äh, ja meie ei tee mitte midagi muud, kui me suurendame see dokumenti vastu võttes solidaarsust Euroopa Liidu rikka, rikkurite, Saksamaa ja Austria vahel. paljudes küsimustes on, on olukord selline, et Serbia piiril inimesi hoitakse kinni või saadetakse põhjuseta tagasi bussiomanikud ei lase ilma viisata inimestel bussi istuda. Makedoonias äh, on need, kes esitavad asüülitaotluse, neid vaadeldakse kui kurjategijaid. jah, see on nii, et neid ei lasta üldse riigist väljagi sõita, selline on see tagajärg ja nüüd öö, äh, me lihtsalt tahame selle määrusega öö, äh, betoneerida säärase reaalse olukorraga. vaadake olukorda Serbias, inimesed elasid prügimäel mitte sellepärast, et nad oleksid tahtnud seal elada, vaid sellepärast, et nende romide majad ajati buldooseritega laiali, vaat niimoodi on need asjad ja ne, see on inimpõlglik suhtumine, nii sellele asjale tuleb lõpp teha, ja me ei saa niisugust määrust vastu võtta ma leian, et Euroopa eh, Liit peaks siiski austama omale võetud kohustusi järgida inimõigusi, inimeste põhiõigusi ja nüüd me ei saa ometi las-, lubada vastu võtta niisugust määrus, et pärast inimesed ütleksid, et ahaa, tänu sellele määrusele minetas Euroopa Liit öö, eh, oma öö, eh, kohustuse täita põhiõigusi. aitäh! nüüd saavad teised sõnasoovijad, härra Coelho, palun. aitäh, härra volinik, kallid kolleegid, kaks märkust. esiteks, see, mis puudutab vastastikuse mehhanismi. ma olen nõus, et komplektne äh, täielik vastastikuse põhimõte äh, peab olema üldkehtiv kõikide äh, liikmesriikide jaoks, kui keegi kolmas riik on otsustanud viisakohustuse sisse viia, siis kõik liikmesriigid ühiselt peavad leidma sellele vastuse ja me peame kehtestama sellele riigile viisakohustuse Euroopa Liidu sissesõitmiseks vastast, vastupidine olukord oleks lubamatu. teiseks, ajutise viisa kohustuse taassisseviimine või selle ajutine kaotamine on teema, mis peab olema võimalik ellu viia ainult täiesti konkreetsetes olukordades kui on tekkinud äärmiselt äkilise ja suure öö, migrantide juurdevooluga, see, seega ei saa säärane viisavabaduse kaotamine või selle kehtestamine olla mingi automaatne lahendus, see peab lähtuma konkreetsest olukorrast ja peale selle viisavabadus või viisakohustusest vabastamine äh, on äh, midagi niisugust, mis peab, mis on Euroopa Liidu ühise välispoliitika vaid üks aspekt ja selle kaudu ei saa seda poliitikat determineerida. ma olen nõus kollekti Astimeeraga, et kui täiendavat kompromissi ei leita, siis tuleb äh, tegelikult äh, minna kaasa kompromissiga, mis tagaks Euroopa Parlamendile kaasarääkimise õiguse ka järgmisel lugemisel, tänan. ja nüüd härra Weidenholza, aitäh, Lissaboni öö, äh, lepingu üks tähtsamaks mm, koostisosaks on õigusraamistik ja ühtne turg ja seetõttu ma leian, et meil peab olema kaasotsustusõigus mitte ainult paberil, vaid me peame tagama ka selle vastuvõtmise, uue dokumendi vastuvõtmise ja selle muutmises kaasarääkimise nii, et määrus viissada kolmkümmend üheksa aastat kaks tuhat üks saaks korrektselt parandatud, et me suudaksime tagada õiguse ja demokraatia ja vabaduse rajaneva ruumi, selleks, e, e, seda me saame teha siis, kui me parlamendi, komisjoni ja nõukoguga ühiselt tegutseme ja kui me säilitame oma kaasarääkimisõiguse. kolleeg Romero, ka mina vaatasin neid Frontexi numbreid ja ma ei leia sealt neid väiteid, mida te esitasite. seetõttu ma leian, et on oluline üleüldine diskussioon, et Eh, migrantide probleemi ratsionaalselt ja arukalt lahendada. ma leian, et see kõik peaks toimuma mm, Euroopa Parlamendi osalusel, sest eh, me, meil, meil peab olema täie, täielik õigus selles küsimuses kaasa rääkida Äh, ma leian, et raportöör on lõpuks tegelikult seda äh, äh, dokumenti viimasel hetkel muutes fokusseerinud ümber ka selle küsimuse lahendamise Euroopa perspektiivist. ma leian, et me peame tagama hääletusel vastavalt käitudes Euroopa Parlamendi taaskaasamise selle küsimuse arutlusse, suur aitäh ja nüüd kolleeg Mulder, palun aitäh, president. meie fraktsioon on võtnud seisukoha ja ka mina olen võtnud seisukoha. liikumisvabadus on suur saavutus ma arvan, et me peaksime jätkama teed, seda teed, mida oleme siiani käinud, mõned asjad küll lähevad valesti, aga ma arvan, et need vead on nüüd äh, korrigeeritud selle õigusaktiga, mis meie ees on. meil on siin peatamisklausel, nii et, et kui me teeme jälle vigasid, saame vastu võtta meetmeid, mis hoiavad ära kuritarvitused. liberaaldemokraatide fraktsiooni jaoks on see väga oluline meie leiame samuti, et äh, kui teatud riik äh, kehtestab meetmed Euroopa Liidu liikmesriigi suhtes, siis me peame saama vastata. ning veel üks oluline teema, delegeeritud õigusaktid. kui me räägime Äh, õigusaktide tõlgendamisest, siis me kardame väga tihti, et delegeeritud, leiame, et delegeeritud õigusaktid peaksid jääma ja me peame neid väga oluliseks. lühidalt, meie leiame, et praegune ettepanek, mille raportöör on esitanud, on selline, mida me saame toetada, tahaksime teda tänada tehtud töö eest ning loodame, et täiskogu enamus seda ettepanekut toetab, aitäh! aitäh ja härra Pirker! presidentin. aitäh, proua juhataja kui Euroopa Parlament aastal kaks tuhat kümme toetas viisavabadust Kagu-Euroopa kodanikele, siis Euroopa Parlamendis öö, äh, langetas adekvaatse otsuse, kui me aga nüüd tõdeme, et asüülitaotlused sellest piirkondadest on kasvanud sel määral, nagu nad seda teevad, kus äh, kasv on kuusteist kuni seitseteist protsenti Eh, sealt esitatud avaldused eh, kokku kõikidest esitatud avaldustest, siis toetan ma seda, et sääraste põhjenda-, ilmselt põhjendamatult esitatud asüülitaotluste vastu astutaks samme. ma leian, et me peame dokumendi vastu võtma äh, sellise kaitseklausli selleks, et nõnda öelda kord majja seadma, äh, selle, selleks, et äh, lõpetada illegaalne sisseränne Euroopa Liidu liikmesriikidesse. ja et meil tegelikult oleme täiesti teovõimetud, kui meil puudub konkreetsete Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel kodanike tagasivõtmise leping. ma tervitan vastastikuse mehhanismi, sest vastastikuse mehhanismi rakendamine suurendab kindlasti solidaarsust liikmesriikide vahel, aitäh! suur aitäh ja nüüd kolleeg Entšu. kallid sõbrad ja kolleegid, ma saan aru murest, mida on väljendanud meie kolleegid äh, delegeeritud aktide ja rakendusaktide osas ja samuti äh, vastastikuse mehhanismi peatamise osas ma ar-, austan kolleegide seisukohti selles küsimuses, aga tahaksin teile meelde tuletada, et kokkulepe, mis nõukoguga on saavutatud äh,, Äh, suudab teha lõpu sellele talumatule ebavõrdsuse olukorrale, mis puudutab äh, miljoneid meie kaas-Euroopa Liidu kodanikke, näiteks äh, meie viisapoliitikat USA ja Kanadaga, vastastikususe mehhanism oleks solidaarsuse akt Bulgaaria, Rumeenia, Poola, Tšehhi Vabariigi, Küprose ja Horvaatia kodanike suhtes, keda diskrimineeritakse praeguse viisapoliitikaga kuigi see tekst, mille osas kokkulepe on saavutatud, ei ole päris täiuslik, paluksin solidaarsuse nimel siiski, et te seda toetaksite, aitäh. aitäh. proua Gabriel, kaks minutit aitäh, president, kõigepealt eh, tahaksin ka mina tänada meie kolleegi äh, Dias de Merat äh, suurepärase töö eest ja samuti tema pühendumuse eest algusest peale, see on tegelikult olnud väga pikk protsess äh, me oleme kõnelenud sellest teemast väga palju ja ma loodan, et tänu sellele raportile oleme suutnud keskenduda kõige olulisematele ja oma põhimõtetele, mis meil siin Euroopa Liidus on, me oleme vabadusel ja õiglusel rajanev ala ning Euroopa Liit peab siin oma sõna sekka öelda. meil on nüüd paigas defini-, definitsioon, eh, mida meil varem ei olnud ja öelgem asju selgelt välja me saadame olulise poliitilise sõnumi, mis puudutab meie suhteid kolmandate riikidega. ning siin äh, peame me lisama, äh, lisama tehnilises mõttes äh, selle peatamismehhanismi käivitamine peab toimuma, pidades kinni nendest kriteeriumitest, mille me oleme paika pannud ja me peame iga juhtumit üksikult analüüsima. niimoodi saame piisavalt äh, reageerida äh, kasvavale rändele ning lõpetuseks vastastikuse mehhanism, see vajab tugevdamist, see peab olema kooskõlas sellega, mida me soovime, soovime tõhusust meil on vaja solidaarsust liikmesriikide vahel, see peab olema meie jaoks kõige olulisemaks, seda me ei tohi silmist kaotada. meil on vaja ühtset viisapoliitikat, mille vahendid on selgelt paika pannud, ainult niimoodi võime saavutada oma eesmärgid ning tahaksin veel kord tänada raportööri kes meil võimaldas siis selles teemas oluliselt edasi liikuda, aitäh! aitäh! härra Protasevitš, kaks minutit, palun. aitäh, volinik äh, see arutelu, mis peatselt lõpeb, näitab, kui keeruline on kompromissi saavutamine. tahaksin tänada raportööri saavutatud kompromissi eest. kuigi see kompromiss ei ole kõigile vastuvõetav aga ma arvan, et see kompromiss väärib siiski meie toetust ja kõneleksin ka, miks. paljude Euroopa kodanike jaoks on üheks suurimaks saavutuseks kahtlemata meie eh, vaba liikumine. Eh, Schengeni ideaale tuleb kaitsta, neid tuleb kaitsta kuritarvitamiste eest nii et äh, meie kaaskodanikud äh, ei kaotaks usku. Schengenisse. nüüd, äh, mis puudutab kolmandate riikide kodanike sisenemist Euroopa Liitu ilma viisata niimoodi, et nad ei saaks asüüli taotleda, me peame hoolitsema selle eest, et me lähtume oma Euroopa huvide kaitsest, oma kodanike huvide kaitsest ja mitte bürokraatide huvide kaitsest. tegemist on tõesti väga suure ülesandega, mis on pandud Euroopa Komisjoni õlule. ma loodan, et Euroopa Komisjon suudab selle ülesandega toime tulla. komisjon on siiamaani näidanud, et ta on selleks suuteline ajutine äh, viisanõude äh, peatamine on samuti väga hea. me peaksime äh, sõlmima kokkulepped idapartnerluse riikidega, need riigid ootavad meiepoolseid samme. komisjon peaks neile heldemalt pakkuma viisanõudest loobumise võimalust Äh, selleks on vajadus selgelt olemas. aitäh. ja nüüd alustame vaba mikrofoni vooru. ja härra Pekkola. gospodine povjereniče Mimica, cijenjene kolegice i kolege, dok se retsipro-. volinik Mimica, kallid kolleegid vastastikuse põhimõte on küll vastuvõetav ja ka see mõte siis, et Euroopa kehtestab viisa uuesti nendele äh, riikidele, kes äh, on kehtestanud viisa meie suhtes, aga ma ei ole nõus sellega, et äh, seda tehakse läbi sellise menetluse, nagu praegu on välja pakutud, nimelt et iga liikmesriik siis hetkepoliitilisele olukorra kohaselt otsustab, kas viisavabastus antakse või ei ja see võib Euroopa kandidaatriikide jaoks väga palju tähendada ja ohtu seada nii mõningad arengud. aga see on hea menetlus selles mõttes, et äh, see aitab vähendada asüülitaotlejate taotluste ülevaatamise aega. vaadake Belgiat, Belgia on toonud sisse uued menetlused asüülitaotluste osas Euroopa äh, kodanike aastal oleks väga hea välja saada hoopis julgustav sõnum kõikidele Euroopa kodanikele, sõnum, et Euroopa piirid ei muutu ületamatuteks ähm, ja et need on äh, piirid, mis sõltuvad ainult äh, liikmesriikide huvidest. proua Lunatšek, palun järgmisena. aitäh, kallid kolleegid minu juba roheline kolleeg Tatjana Stanoka ütles, et meie selle dokumendi poolt ei hääleta. me leiame, et meid parlamenti on vaja täiel määral kaasata, lähtudes Lissaboni lepingust selle küsimuse arutamisse. ma ma tahan rõhutada, et kosovlased on tegelikult ainsad, kes Balkanil veel vabalt üldse liikuda ei saa, aga härra Obermeierile tahaksin öelda seda, et te väidate, et tühjad bussid saabuvad sadade kaupa ja sõidavad tühjalt kodumaale tagasi. jah, kui bussid tulevad, siis on päris loomulik, et bussid on täis, on ka loomulik, et inimesed jäävad. jah, muidugi nad ei sõida sama bussiga kohe tagasi, mis selles imelikku on, kolleeg Obermeier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 kui meetmed tuuakse sisse, turvalisuse meetmed tuuakse sisse Euroopa viisa ähm, poliitikasse, aga selle kahetsusväärne tulemus võib olla see, et iga liikmesriik hakkab kahtlustama, kehtestama äh, oma viisapoliitikat. see võtab inimestelt võimaluse ära vabaduses ja demokraatias elada ja selline otsus võib olla tegelikult ka majandusliku arengu äh,, majanduslik areng võib äh, siin mängu tulla Horvaatial on Bosnia-Hertsegoviinaga majanduslikud ajaloolised seosed ja meil on kahepoolsed kokkulepped Bosnia-Hertsegoviinaga, meil on lihtsustatud piiriületamise kord nende inimeste jaoks, kes ei ole Horvaatia äh, kodanikud. suur tänu, härra Wojciechowski saab järgmisena sõna. suur tänu, proua juhataja liikumisvabadus Euroopa Liidus on väärtus omaette. seda kasutavad ära ka kolmandate riikide kodanikud. aga mida meil on puudu, on kindlasti vastastikkusest. teinekord eh, on väga raske näiteks eh, reisida ilma viisata kolmandasse riiki seega tegemist on diskrimineerimisega. on neid, kes äh, astuvad samme selle asja muutmiseks, survestades neid kolmandaid riike, kes niimoodi käituvad ja on siis palunud viisanõudest loobumist. see on äh, toetust väärt mõte. Grazie, onorevole Obermeier. härra Obermeier frau präsidentin! proua juhataja, ka siis, kui lugupeetud äh, kolleeg ega ka proua Lunatšek ei taha seda tunnistada, siis kolmandat riikide kodanikud on arvukalt viimastel aastatel kuritarvitanud meie äh, viisavabadusega kaanduvad õigusi. tegelikult on nii, et nende juurdevool Euroopa liikidesse on suurenenud ja selleks, et olukorda lahendada, me peaksime siis olukorra äh, suhtes saama ka liikmesriigis endas otsuseid vastu võtta, mitte pikisilmi oota, millal komisjon nagu mingi otsusega lagedale tuleb. me peame lähtuma konkreetsest olukorrast ja sellest lähtuvalt ka tegutseme. me teame seda nii oma vanadest, nõnda öelda mitte parimatest näidetest, et äh, niisuguses illegaalide juurdevool pole midagi niisugust, mida me suudaksime taluda. Teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas te soovite vastata? palun. mina olen proua Lunatšek, proua juhataja. härra Obermeier, te just äh, väidate, et tuhanded on kuritarvitanud Austria varjupaigaõigust Te ju teate, et tegelikult on see teinud olulise tagasi, vähikäiku, see juurdevool. ja kui te räägite kõigest sellest, siis me tahaksime teada, äh, millest te tegelikult räägite, meil ei ole Euroopast ühtset, ühist äh, varjupaiga äh, poliitikat, meil ei ole asüüli andmise ühtset süsteemi ja asi on ju selles, et me peame inimestele tagama liikumisvabaduse, mitte kuulama teiepoolseid argumente, mille, mis on, mis pole vettpidavad. aitäh, proua juhataja. jah, mina olen härra Obermeier. proua kolleeg Lunatšek on küll, küll inimene, kes ei taha tunnistada, et Euroopas kuritarvitatakse varjupaigataotluse õigust. no mis teha, see ei tee seda probleemi aga sugugi olematuks ja seetõttu me peame sellele probleemile ka lahenduse leidma ja ma saan aru, et proua Lunatšek on siinkohal erineval arvamusel, noh olgu, see on proua Lunatšeki arvamus, mina olen arvamusel, et küsimusega tuleb tegeleda. suur aitäh! ja nüüd annan sõna volinik Mimikale. Thank you very much, honorable members. Despite the problems uh, with the uh, meil on probleeme vastastikuse mehhanismiga ja oma avasõnades ma juba selgitasin seda olukorda. nüüd tahaksin keskenduda positiivsetele elementidele. eelkõige sellele, et nüüd on meil täiendav mehhanism, mis tagab meie viisapoliitika usaldusväärsuse ja annab meile vahendi äh, rikkumiste vastu võitlemisel. olge kindlad, et see mehhanism, mis on viimane võimalus ja komisjon tagab, et seda kasutatakse ainult siis ja sellisel juhul, kui kõik tingimused on täidetud. parlamenti teavitatakse erinevatest sammudest seoses rake-, kahe mehhanismi rakendamisega ma tean, kui oluline on äh, viisavaba reisimise võimaluse äh, tagamine äh, Schengeni alas. viisa vaba režiimi tagamise protsess on olnud keerukas ja me ei hakka seda muutma hoolimatult, ilma kõiki tagajärgi analüüsimata. paar sõna Lääne-Balkani eh, viisapoliitika kohta. kõigepealt eh, edasilükkamise mehhanismi ei ole eh, mõeldud just Lääne-Balkani riikidele, see on üldine mehhanism, mis puudutab kõiki riike, kes viisavaba eh, režiimiga liituvad ja mida võib rakendada kõikidele neist, sealhulgas kõikidele riikidele, kes eh, eh, sellest süsteemist kasu saavad. samas aga olukord Lääne-Balkanil lõuab meie eritähelepanu seda sellepärast, eh, milline on meie poliit-, laienemispoliitika ja asüülipoliitika ja praktika ühest küljest ja teisest küljest eh, on see seotud ka eh, suure hulga, aga väheneva hulgaga taotlustega Lääne-Balkani kodanikelt Euroopa Liidu liikmesriikidele me teeme tööd Lääne-Balkani riikidega ja vastavate liikmesriikidega selleks, et olukorda jälgida ja leida äh, lahendused. kui see mehhanism on kättesaadav, ei saa me välistada, et juhul, kui olukord jätkub, siis ühe või enamate äh, liikmesriikide puhul käivitatakse see mehhanism, samas aga peab olema selge, et selle mehhanismi rakendamine ei äh, tähenda seda, et viisavabastus äh, lõpetatakse. komisjon peab jälgima seda, kas kõik tingimused on täige-, täidetud ja me peame hindama olukorra tõsidust. parlamenti teavitatakse olukorrast kogu protsessi käigus, suur tänu! suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Dias de Mera, meie raportöör, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes seda teemat eh, oma märkustega rikastasid. see näitab, kui oluline see raport on, kui vaadata, kui palju sõnavõtjaid oli. kaheksateist kolleegi soovisid sõna selleks, et oma seisukohta demokraatlikul viisil selgitada. ma sooviksin tänada kõiki neid kolleege osaluse eest neid, kes raportit toetasid ja need, kellel oli teatud äh, kõhklusi. ma tahaksin öelda midagi komisjonile ja see on järgmine. lugupeetud volinik, õiguslik äh, olukord, nii nagu teie seda tõlgendate, kas see on komisjoni seisukoht või on see nõukogu seisukoht või on see parlamendi lähenemine? sest äh, komisjon äh, tegi avalduse, me teame, mis seal on. me ei ole nõus teie õigusliku vaatenurgaga ehk siis sellega, mis puudutab seadusandliku ettepaneku äh, seaduslikkust või mitteseaduslikkust eriti mis puudutab vastastikust ja delegeeritud ja rakendusõigusakte, me ei ole selle lähenemisega nõus eriti kuulates seda, mida te oma teises sõnavõtus ütlesite. kas see tähendab, et te ei ole raportiga üldiselt nõus või et te olete nõus B-osaga, mitte A-ga, ehk siis kas te olete nõus mehhanismiga, mis puudutab eh, seda edasilükkamist, mida teie olete paremini välja töötanud kui mina, aga te ei ole nõus selle vastastikuse mehhanismiga lihtsalt selle pärast, kuidas see on õiguslikult äh, formuleeritud. lugupeetud volinik, äh, minu arvates ei olnud teie kõne väga lootusrikas selle olukorra selgitamise suhtes ja seepärast samas aga tahaksin siinkohal äh, volinikku tänada äh, selle mm, dokumendi arengu jälgimise osas ja ma leian, et meil on võimalik saavutada konsensus ja kokkulepe raportöörina olen ma üritanud komisjoni rolli jõustada, eriti seda, mis puudutab komisjoni diplomaatilist rolli. Balkani riikidel ei ole midagi karta. raportöörina olen ma üritanud tagada seda, et meil oleks vahend, määrus, mida saaks kasutada solidaarsuse puudumise korral ja tahaksin viidata kuuele nimele, väga võimsale nimele ja raportit koostades mõtlesime neile. horvaadid, küproslased, tšehhid, bulgaarlased, rumeenlased ja poolakad. ja nende pärast soovisin ma seda vastastikuse mehhanismi ja nende nimel nõudsin ma solidaarsust, see on kõik minu poolt, suur tänu. Äh, komissario lugupeetud äh, volinik, ma ei tea, kas te sooviksite vastata sellele, juhul kui, siis teil on sõna, palun. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. lugupeetud raportöör, ma tahaksin selgitada nüüd äh, konkreetselt seda, et komisjon toetab vastastikuse mehhanismi sel viisil, nagu see on määruses kirjas. aga millega me nõus ei ole, on see juriidiline lahendus, juriidiline lahe, mehhanism, kuidas seda vastastikuse mehhanismi tegelikkuses äh, võimaldada. sama puudutab ka seda peatamismehhanismi millel on meie täielik äh, tugi, täielik tugi komisjoni poolt, mis puudutab nüüd poliitilist ja institutsionaalset konteksti ja õiguslikku konteksti. härra raportöör, ma olen nõus, et äh, meil on veel võimalik teemat edasi äh, arutada ja saavutada täiendavaid kokku leppeid selle toimiku osas. ma tahaksin veel kord teid tänada teie panuse ja jõupingutuste eest kogu selle, nende pikkade läbirääkimiste käigus ja kompromissi saavutamisel, suur tänu! Prego, prego relatore. Pues, jah, raportöör, palun. komissario, senor Mimica. suur tänu, härra volinik. ma tahaksin tänada teid nende selgituste eest, mis äh, minu arust on siin täiesti asjakohased. ja eriti tahaksin ma teid tänada kõigi nende jõupingutuste eest, mida teie olete teinud selleks, et äh, kaitsta komisjoni positsiooni. sellepärast, et äh, teil tegelikult, te olete mm, ebasoodsas seisus, te ei tea selle raporti tausta, nii nagu mõned kolleegid ja seetõttu oli teil väga raske ülesanne proua Alströmi asendada. aga me hindame teie pingutusi. me tahaksime aga öelda, et teie olete küll sõltumatu, härra volinik, aga sellegipoolest saab teil olema raske selgitada omaenda päritolumaal oma positsiooni sest ma arvan, et selline olukord kindlasti toob teile poliitilisi keerukusi kaasa ja seda ma kindlasti teile ei soovi. Äh, mida ma aga soovin, on see, et me saaksime üle sellest lõhest, mis meie vahel on ja see lõhe seisneb praegu vastastikususe mehhanismi ja peatamise mehhanismi tõlgenduse osas õiguslikust vaatepunktist. suur tänu. komissario vuole mm, intervenire, no qui äh, härra volinik, kas te tahaksite vastata, küsib proua president. ei, sellisel juhul oleme selle debatiga jõudnud lõpule ning hääletamine leiab aset neljapäeval ma tahaksin äh, meie äh, istungi peatada kuni äh, kella kaheteistkümneni, palun.